lähipäevadel. minu teine teadaanne. Prantsusmaa pädevad ametivõimud teatasid Euroopa Parlamenti Jacques Colomier Euroopa Parlamenti valimisest alates teisest veebruarist kaks tuhat kaheksateist. Jacques Colomier asendab härra Eduard Ferrani. tervitan uut kolleegi ning tuletan talle meelde, et tal on kõik täieõiguslikud äh, parlamendi äh, liikmelisusega seotud äh, õigused lähtuvalt meie kodukorrast. suur tänu teile tähelepanu eest ja nüüd läheme siis hääletuse juurde. Of... kas teil on protseduuriline küsimus yes, um...? jah, me näeme, et me arutame Euroopa Investeerimispanka ka, aga me ei ole rääkinud sellest et Briti miljonitest, mida me tahaksime tagasi saada. nii et kõik muu on mõttetu